töötame need välja ning siis tuleme äh, selle juurde tagasi ja seome neid kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eesmärkidega, aitäh. aitäh, proua Heidegaard. proua volinik, äh, see teema on nüüd läbitud järgmiseks on tervisealased väited, mida on lubatud esitada toidu kohta. raportöör sõna ei võta ning äh, esimesena proua Sommer. suur tänu, härra president. me ei ole vastu võetud äh, seadusandlust seni rakendanud tervialase alaste väidete osas, äh, kuna täpsed profiilid on toiduainete kohta puudu konkreetsemalt on äh, puudu äh, toitainete sisalduse profiilid ja miks need siis ei äh, toimi? me ei saa jagada toitu heaks ja halvaks. on ainult hea või natukene halvem toitumine või eluviis. keegi ju ei toitu päev läbi ühest ja samast toiduainest. me oleme alati rahvapartei fraktsioonis olnud sellisel arvamusel. nüüd komisjon tahab sisse viia teatud tingimuse ühepoolselt, mis puudutab konkreetset tervisealast väidet. Euroopa Komisjon üritab nüüd üksikute toiduainete äh, toitväärtuse profiile nii-öelda tagaukse kaudu sisse tuua ja kui nüüd äh, suhkrusisaldus äh, saab kõige aluseks, siis äh, see on ühepoolne lähenemine, komisjon tegutseb siin seadusevastaselt. Äh, see läheb vastuollu tervisealaste väidete direktiivi artikliga neli. nii et siin on äh, tegemist väga põhimõttelise küsimusega ei saa lubada seda, et niimoodi tagaukse kaudu tuuakse toiduainete äh, toitaine profiilid äh, sisse. kui Euroopa Komisjonil see õnnestub, siis äh, me tegutseksime EFSA soovituste vastu, Euroopa Komisjon äh, läheks siis mööda teadlaste soovitustest ja otsustaks ise, mis parem on ma ei ole ka nõus sellega, kolleeg katkestatakse ja antakse sõna proua Schaldemosele. E øh, suur tänu. rahvapartei ja proua Sommer soovivad, et me lõpetaksime nende tervisealaste väidete esitamise, mis ütlevad et äh, süsivesinikud äh, takistavad äh, normaalse elu elamist ja meie tahame siin tervisealaseid väiteid muidugi sisse viia, kuid kui me jätkame selles liinis, siis see viib tulemusteni, kus toitainete profiilid on kirjas šokolaadidel, kommidel ja supermarketis Öeldakse, et äh, see šokolaad on väga hea näiteks teie ajule, aga sellel ei ole mingisugust mõtet. ja see teeniks ainult suurte rahvusvaheliste ettevõtete nagu Nestle huvi. ja see ei ole jälle meie kodanike huvides, sellepärast peame vältima seda segadust äh, tervisealaste väidete puhul, soovime toetada komisjoni ettepanekut. komisjon peaks võib-olla piirama tervisealaste väidete kasutamist. komisjon ei soovi negatiivsete viidete kaotamist, näiteks selline väide, et karastusjookides on palju suhkrut, võib-olla saaksime siin kasutada viiteid äh, südame-veresoonkonna haigustele või vähile, ma arvan, et me ei saa siin öelda ka, et kodanikel peab olema väga selge ülevaade sellest, mis on tervislik või ei ole, ma arvan, et me peaksime siin seisma vastu eelkõige Rahvaparteile, kes püüavad seista igasuguse toiteväärtuse alase teabe vastu. kolleeg Schaldemose, folgt herr kolleeg Schlithoff für zwei minuten suur tänu, härra Schlüter, kaks minutit siin on tuldud välja ettepanekuga, milles ei ole sees piisavalt piiranguid. komisjon võiks seda küll muuta, kuid kogu menetlus võib sellega muutuda palju keerulisemaks. minul on küsimus, mis saab liikmesriikidest? minu arvates oli liikmesriikidele antud võimalust ei ütelda. mina leian, et on olemas suur enamus, kes leiab see, et leiab kummalise praeguse moodus olevat. see, kuidas süsivesikud äh, võivad äh, inimese äh, ajule tööle kaasa aidata, see on väga paljudele inimestele kindlasti ähm, tunduda imelik, ega nad ei hakka sellepärast siis neid rohkem tarbima. minu arvates komisjon ja nõukogu peaksid endale vastutuse võtma, nad peaksid ütlema, et selline avaldus on täiesti mõttetu ning sellist ei peaks äh, toidupakkidele äh, panema, kuid praegune no, ettepanek on täiesti absurdne. ei ütlemine tahaks, tähendaks aga seda, et kui on tegemist äh, suhkruga, siis te näete igal pool sellist äh, silti. mina võiksin ütelda ei mina soovitaksin teil täieliku keele, keelu poolt olla. meie sots, sotsiaaldemokraatidena leiame, et selline menetlus on äärmiselt ohtlik, kunagi ei tea, kuhu see lõpuks välja võib viia. kuid sellele vaatamata tuleb midagi teha, enamus meist ja enamus rahvast kindlasti oleksid selle vastu. ja nad leiaksid, et meie toidu märgistamine ja selliste avalduste kirjutamine on täiesti absurdne. kui me paneksime korralikke silte toitudele, siis inimesed sööksid korralikult. aitäh, härra Schlüter. seega on fraktsioonide nimel sõnavoor lõppenud ning äh, proua Heidegard, palun. ma ei tea, kas me räägime siin täna toidust äh, niimoodi, et see viib inimesed segadusse, tegadusse, ütleb proua McInnes inimesed ütlevad, nad ei taha naeruväärseid äh, märgistusi toitudele, aga väga sageli on see nii, on selge, et inimesed on aina rohkem segaduses, välja arv-, isegi siis, kui nad näevad seda suurt infotulva, mis meil on toidu kohta, ehkki me üritame soodustada tervislikku toitumist. kui mingi toit toidu peal on silt, et äh, see on äh, kasulik siis äh, inimesed peaksid seda sööma hakkama, noh, me peaksime olema ettevaatlikud selles osas, äh, mida me sinna toidumärgistuse peale kirjutame. aitäh. aitäh, proua McGuinness. proua Kadenbach, palun ma tahtsin toonitada, miks me üldse tervisealaste väidete äh, määruse äh, vastu võtsime. me tahtsime anda tarbijatele kindlust selle kohta, et kui mingi väide on ehi-, esitatud, et see on siis ka teaduslikult äh, tõestatud ja sellest põhimõttest me peaksime lähtuma, et toetan täielikult proua Schaldemuse suur tänu, äh, proua Kadenbach ja arutelu lõpuks saab sõna volinik Hedegaard. aitäh. Äh, ma esitan teile praegu komisjoni seisukoha antud küsimuses. komisjon on äh, tulnud välja ettepanekuga, et piirata selliseid tervisealaseid väiteid, mis puudutavad süsi, vesi, vesikute sisaldust nimelt, et süsivestikute sisaldus võiks kuidagi ajutegevust äh, stimuleerida. tegemist on toodetega, kus on äh, sees juba loomsed, äh, loomulikud või naturaalsed suhkrud ning komisjon tahaks keelata sellised väited, mis on suhkru äh, mis käivad suhkru kohta ja mis on näiteks magustoitudes. ning ma pean välja tooma, et sellised tervisealased väited on juba praegu turul olemas äh, ehkki ei ole mingisugust suhkrusisaldust välja toodud sellistes tervisealates väitetes ning kui me midagi ei tee, siis võivad sellised väited turul edasi olla, kuni seadusandjad on vastava otsuse vastu võtnud selle vastu. seetõttu on äärmiselt oluline, et komisjoni ettepanek piiraks sellist tegevust ja et saaks, et me saaksime sellele ka toetuse. ning äh, samuti peaks olema see kõik teaduslikult tõestatud ning äh, see peaks olema kooskõlas ka riiklike terviseametitega. seda küsimust on liikmesriikides väga palju ar arutatud ning üksmeel on peaaegu täielikult. kui me lubame sellised tervisealased väited äh, turul edasi tootada, siis võib see viia väga ohtliku öö, äh, olukorrani tahan rõhutada seda, et praegune ettepanek on väga selge eesmärgiga, me peame andma eh, ostjatele väga selged eh, juhised ENVI komisjonis on osad olnud sellele vastu, sellepärast et seal on nähtud komisjoni delegeeritud eh, volituste kasutamist, mida ei tohiks praeguses küsimuses kasutada ning äh, on arutatud seda, kas äh, see peaks kõikide avalduste puhul käima, mis puudutavad suhkrusisaldust. mõningad on öelnud, et tege-, sellised avaldused on äh, mitmeti mõistetavad ning tarbijad ei saa nendest üheselt alu, aru ning seega tuleksid nad kõikide toitude puhul olla keelatud. seega liikmed, president, kui parlament selle resolutsiooni vastu võtab, siis see määrus, mis lubab selliste piirangute abil tervisealuseid väiteid äh, kasutada, sellist ei võeta vastu, sellist äh, määrust. ning see viib olukorrani, et äh, turg ei ole reguleeritud absoluutselt ning suhkrusisaldust toidus ei ole võimalik tuvastada. seega komisjon palub seda resolutsiooni mitte toetada, kui see vastu võetakse, siis äh, saaks selliseid tervisealaseid väiteid edasi kasutada turul. suur tänu, volinik äh, Hedegaard. meil on äh, esitatud resolutsiooni ettepanek B seitse null neli kolm seitse